the presidentin so sehr verehrte damen und herren austatud daamid ja härrad jätkame oma istungijärguga eilse istungi protokoll ning äh, vastu võetud äh, tekstid on kättesaadavad kas on kellelgi märkusi selle kohta ei ole siis on protokoll sellisel kujul heaks kiidetud nüüd jõuame